Ladies and gentlemen, good morning. lugupeetud daamid ja härrad, tere hommikust kõigile. alustame nüüd hääletusega. aga ma olen näinud nüüd seda siin, et härra Luis de Grandes on sõna palunud, palun. mikrofon, palun. suur tänu. väga lühike küsimus, ma arvan samas, et see on oluline küsimus meie välisasjade komisjon ei saa jätmata minu meelest ütlemata, ütlen seda äh, Ladina-Ameerika antide riikide delegatsiooni esitamine, me ei saa, mida äh, me esimehena, Ecuadoris hukkus maavärinas sadu inimesi, tuhanded said vigastada, tegemist on äh, tõelise inimkatastroofiga. Ecuador on meie sõbe, sõbra, meile sõbralik riik kes hiljuti eh, kirjutas alla mitmepoolsele partnerluslepingule ning ma sooviksin, palun, et te väljendaks eh, meie kollektiivset eh, suhtumist neisse, kas leina minutiga või kuidas iganes, ma arvan, et me kõik oleme nõus sellega, et me peame väljendama kaastunnet Ecuadori rahvaga. suur aitäh! ma usun, et see on iseenesestmõistetav, et me väljendame oma kaastunnet äh, ohvritega, nende perekondadega, äh, tõesti hukkunud oli selle mm, kurva sündmuse puhul väga palju ja näib, et äh, surmajuhtumeid on ühtekokku olnud rohkem, kui me siiamaani oleme kuulnud ja see näitab, et emake loodus on palju tugevam kui inimesed. ja sageli Äh, me näeme selliseid dramaatilisi situatsioone. Äh, mis ei näi olevat võimalikud suuremas osas äh, Euroopas, jah, Itaalia, Kreeka ja mõned riigid on veel mm, viimase kümnendi jooksul ka kogenud sarnaseid asju küll, aga igal juhul ma palun tõusta leinaminutiks, et mõelda ohvritele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 suur aitäh teile selle eest! lugupeetud daamid ja härrad. alustame nüüd aga hääletusega. kõigepealt äh, Filipiine puudutab äh, raport, meil on kolm hääletust vaja siin läbi viia, esimene äh, puudutab konsensust, äh, äh, üksmeelt, äh, raportöör ei taha siin midagi lisada ja ma palun nüüd hääletada elektrooniliselt ja hääletamine on alanud. hääletus on lõppenud ja viiskümmend kaks poolthäält, kolm miinushäält ja viis inimest jäi erapooletuks, vastu võetud. ja liigume äh, nüüd teise hääletuse juurde, äh, mis puudutab äh, ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Filipiini vabariigi partnerluse ja koostöö raamlepingut, millega võetakse arvesse Horvaatia vabariigi ühendamist, ühinemist Euroopa Liiduga. niisiis Äh, nüüd äh, Horvaatia erihääletus siis ja hääletamine on alanud. The vote is closed. hääletamine on lõppenud. viiskümmend kaks poolthäält kuus erapooletut ja kaks vastuhäält, see on vastu võetud. ja nüüd liigume edasi raporti enda juurde ja tahaksin tänada variraportööre omalt poolt. ma usun, et meie püüdsime võtta siin arvesse kõiki erinevaid soove ja arvamusi, aga ma palun mõistmist, et me päris kõike siiski äh, siia raportisse lisada ei saanud, sest muidu oleks see äh, raporti äh, üldine pilt kahjustada võib-olla veidi saanud, aga ma arvan, et need sisulised aspektid võtsime siiski arvesse ja ma tõesti palun kõigilt mõistmist äh, Eh, ja kõike ei olnud siis võimalik arvesse võtta, sest et see oleks eh, põhimõtteliselt tehniliselt olnud võimalik. Eh, kas saame kohe liikuda edasi hääletamise juurde või ah, tundub, et hispaaniakeelset tõlget ei ole ja Filipiinide küsimuses lihtsalt peab olema hispaaniakeelne tõlge ka. kas nüüd on kõik hästi? ja nüüd äh, kolmkümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend kaks poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss üks, kes on poolt vastu erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek viiskümmend kolm, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, neli, viiskümmend neli poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, viiskümmend kuus poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend seitse poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kompromiss kaks, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kompromiss kolm poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek. Äh, kuuskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss neli poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek eh, seitsekümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend kuus poolt, erapo-, vastu erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend seitse poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, üksteist poolt. see on nüüd plokina hääletamine A, äh, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud ja mis nüüd edasi küsib esimees? Äh, Hadži Georgiu. neliteist, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viisteist poolt. vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuusteist poolt. vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitseteist poolt. vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksateist poolt. vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksateist poolt. vastu, erapooletud, kontrollime seda, üheksateist poolt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 kolmkümmend. ahaa, võime võtta ka Hadži Georgiev ehk siis äh, kuni kolmekümne kuuendani, kes on poolt? me võiksime teha kakskümmend üheksa kuni kolmkümmend üks, no kahekümne üheksandat me juba hääletasime. hea küll, siis kolmkümmend ja kolmkümmend üks aga kõik oli, äh, kõik olid ju nõus juba ja nüüd ei ole keegi enam nõus. hakkame siis kõike äh, ükskõik läbi hääletama. kolmkümmend, kes on poolt? vastu? kontrollime. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. kolmkümmend üks, kes on poolt? vastu, tagasi lükatud. kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nii, kolmkümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend viis poolt, vastu ja erapooletud kontrollime. hääletamine lõppenud. tagasi lükatud kakskümmend kaheksa poolthäält, kolmkümmend kuus vastuhäält. kolmkümmend kuus, kes on poolt? vastu, erapooletud sama äh, suhtega tagasi lükatud. üks, kaks, kolm need on identsed. ma ei tea, kuidas raportööril see küll nüüd õnnestus. poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viis, kuus, seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd elektrooniline hääletus ja hääletus on olemas. Can I have these identical amendments? How is that possible? It's citations. Yeah, nevertheless. The vote is closed. I would like to... Hääletamine on lõppenud. See on vastu võetud 57 poolt häält, 3 vastu häält ja 5 erapooletut häält. Raport on sellega vastu võetud. Ja palju õnne! Äh, ja nüüd liigume edasi raporti juurde ahaa, alustame siis kõigepealt Jeffrey Van Ordeni raportiga, sellepärast et äh, härra Zdrojevski on niimoodi palunud ja härra ähm, Van Orden on oma nõusoleku selleks muudatuseks andnud. raportöör, kas äh, teil on kommentaare? Thank you very much, uh, Chairman. Well, we had very suur aitäh, härra esimees, meil on raportööridega olnud väga head äh, kohtumised äh, ja me äh,, meil oli äh, äh väga hästi kõik kuni viimase hetkeni, siis hakkasid asjad koos lagunema, aga nüüd on jälle asjad vist hästi ja ma loodan, et kolleegid lihtsalt järgivad minu soovitusi hääletusel. aitäh, suur aitäh! ja liigume siis hääletuse juurde. TV2, kes on poolt? vastu? erapooletud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 vastu võetud. seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. TV kuus poolt vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kaheksakümmend seitse. ei, siiski kaheksakümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud kakskümmend üheksa poolt häält, kolmkümmend viis vastu häält. kaheksakümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek üheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek sada kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada viis poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. sada kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kaheksa poolt, vastu, erapooletud sada kaheksakümmend uuesti poolt. vastu. vastu võetud. kontrollime. And socialists jointly jah <laughs> It's closed. hääletamine on lõppenud kolmkümmend kaheksa poolthäält, kakskümmend kaheksa vastuhäält, nüüd kompromiss kuus, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss seitse, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada neliteist, kes on poolt? vastu kontrollime. Closed. hääletamine lõppenud. It's uh, rejected. tagasi lükatud. sada kaheksateist, kes on poolt? vastu. erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaheksa poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend kakskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss üksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolmteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek kolmkümmend kaks, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime. Closed. hääletus on lõppenud ja see on vastu võetud kolmkümmend üheksa poolthäält, kakskümmend seitse vastuhäält. kompromiss neliteist, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek kolmkümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend üheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kuusteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss seitseteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaheksateist poolt, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek üks, kes on poolt? vastu? erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime. Massimo. A grappa. I get a grappa for that. selle eest saan ma grappat. The vote is closed. hääletamine on lõppenud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 erapooletut, vastu võetud, üheksa poolt, vastu, erapooletut, vastu võetud. ja nüüd lõpphääletus elektrooniliselt, hääletus on alanud. moment, vastus. The vote is closed. hääletus on lõppenud viiskümmend kaheksa poolthäält, kuus vastuhäält, kaks erapooletut. vastu võetud on see raport, palju õnne raportöörile. aga see on esimene raport, kus meil äh, on rohkem muudatusettepanekuid äh, põhjenduspunktide äh, kohta kui raporti enda kohta. nii, nüüd härra Kuusov. suur tänu, sooviksin öelda, et kuue fraktsioon esitas vähemusse raporti, mille saatsime juba, eh, juba ka eh, sekretäriaadile, aitäh. jah, suur aitäh selle eest, olgu siis nii hmm?. Is he not yet arrived? No. No, no, we have to, Mr. Kovacev. Lelel puudub mikrofon. He has arrived? No. He's there. Ah, sorry. Ah, no. <laughs> Then we can start with that. võime siis nüüd edasi minna kosmosealane suutlikkus Euroopa julgeolekus ja kaitses. You have something to say? no? kas raportööril on midagi öelda? ei ole. Lähme siis kohe hääletuse juurde. esimene kompromiss. Dagegen? vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kaks, kes on poolt? vastu. erapooletud, vastu võetud. ja nüüd äh, kuuskümmend kaks, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kolm, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss viis, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd kaheksakümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kuus. In favor? kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud ja nüüd üheksakümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada viis, kes on poolt vastu erapooletud, vastu võetud, kompromiss kaheksa, poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, äh, sada viisteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss üheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kakskümmend neli, kes on poolt vastu erapooletud, vastu võetud. kompromiss kümme, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolmkümmend viis, kes on poolt, vastu. kas äh, sotsiaaldemokraadid ka veel mängivad meiega kaasa, kas te olete hääletanud, ei ole? väga hea. sada kolmkümmend viis, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud, kontrollime seda. hääletus on lõppenud. ja see ettepanek on tagasi lükatud kolmkümmend kaks poolthäält, kolmkümmend neli vastuhäält ja nüüd sada kolmkümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss üksteist, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, sada nelikümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kaksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada nelikümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime seda. Ich glaube, ist angenommen Äh, vastu võetud kolmkümmend kuus poolthäält, kakskümmend üheksa vastuhäält. ja nüüd kompromiss kolmteist, kes on poolt? vastu erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek äh, sada viiskümmend üheksa, kes on poolt? vastu erapooletud, vastu võetud. kompromiss neliteist, kes on poolt? vastu erapooletud, vastu võetud no kontrollime. Schlechter. Abschluss ist geschlossen. hääletus on lõppenud. nelikümmend poolthäält, kakskümmend üks vastuhäält, see on vastu võetud. ja nüüd äh, sada kuuskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada kuuskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada seitsekümmend poolt, vastu, erapooletud. sada seitsekümmend, kontrollime uuesti, kes on poolt vastu, vastu võetud. sada seitsekümmend üks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kompromiss viisteist, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kompromiss kuusteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, äh, äh, sada kaheksakümmend kolm poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, sada kaheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss seitseteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada üheksakümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada üheksakümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada üheksakümmend seitse poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud või kontrollime pigem. Abstimmung ist geschlossen. hääletamine on lõppenud. kakskümmend kolm poolthäält, kolmkümmend kaheksa vastuhäält ja see on tagasi lükatud. ma tahtsin äh, kindel olla ja et enam krapast ilma jääda. Äh, sada kaheksakümmend, üheksakümmend kaheksa poolt vastu vastu võetud. kontrollime. hääletus on lõppenud. kolmkümmend üheksa poolthäält, kakskümmend kuus vastuhäält. kakssada, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada üheksakümmend üheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kompromiss üheksateist, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kakskümmend, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend kolm, kes on poolt? vastu, erapooletud, kontrollime. laupäeva on ju noh ehkki ma arvan, et see on ka vastu võetud. aga ei olegi. kolmkümmend üks poolthäält, kolmkümmend viis vastuhäält, see on tagasi lükatud hoopis. nüüd kompromiss kakskümmend üks, kes on poolt? vastu erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek kolmkümmend üks poolt. vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. Äh, sotsialistidele tuleb kohvi tuua. krapad hoopis ja selleks on juba liiga hilja, kostub kommentaar kõrvalt. ja nüüd kolmkümmend kaks siis. kolmkümmend kaks hääletame, kes on poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. kompromiss kakskümmend kaks, kes on poolt? vastu erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kuus, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kompromiss kakskümmend kolm poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. nelikümmend kaks. kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, nelikümmend kolm poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kakskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kakskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend kolm, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, viiskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime seda tagasi lükatud ja tagasi lükatud kakskümmend neli poolthäält. ja nüüd kaks ja kolm. kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. neli poolt, vastu. kontrollime seda. hääletamine on lõppenud, äh, kolmkümmend kaheksa vastuhäält tagasi lükatud, äh, viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud äh, ja nüüd on avatud elektrooniline lõpphääletus. hääletus on lõppenud nelikümmend kaks poolthäält, viisteist vastuhäält ja kümme inimest jäi erapooletuks. palju õnne raportöörile. härra Kuusov. suur tänu. me esitasime me ka vähemusraporti, mille saatsime edasi juba sekretäriaadile, aitäh. Herzlichen Dank. ja see on täiesti lubatud. liigume nüüd edasi Kovatšefi raporti juurde, mis puudutab ÜRO-d nii, see on soovitus ühen, Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Peaassamblee seitsmekümne esimese istungjärgu kohta kas raportööril on midagi öelda? ei ole, liigume siis edasi hääletuse juurde, kolmkümmend kuus, kes on poolt? minul on midagi öelda. kes, kes tahab midagi öelda? Yes, I would ja ma tahtsin teatada, et ma olen muudatusettepaneku sada üheksakümmend teise osa tagasi võtnud. nii et oleks selge. tänan. kolmkümmend kuus, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss üks, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud, sada üheksakümmend. ja nüüd siis hääletame ainult esimest osa, eks? hääletame ainult esimest osa, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud mm. -hmm Äh, kaheksakümmend üks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaks, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolm, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kompromiss neli, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kompromiss viis, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kompromiss kuus, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss seitse. kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud üheksakümmend üks, kes on poolt? ah ei, siiski, kaheksakümmend seitse, kes on poolt? vastu, erapooletud, kontrollime. hääletamine on lõppenud. nelikümmend neli poolthäält, kakskümmend kaks vastuhäält vastu võetud. kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Äh, kaheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend kaks poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss üheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud Ehm, saalist kostab kaebus ekraani kohta, mis häirib inimesi. Otherwise take a stone, take a stone. ja esimees soovitab kasutada kivi probleemi lahendamiseks okay.. kompromiss neun, jah? kompromiss. kompromiss üheksa, kes on poolt? sada? küsib härra esimees. jah, siiski jaa, sada. kes on poolt? vastu? erapooletud? kontrollime. mulle tundub, et see on vastu võetud, aga kontrollime sellele vaatamata. hääletamine on lõppenud. nelikümmend üks poolthäält, kakskümmend viis vastuhäält, vastu võetud vastu sada üks poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss kümme, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kakssada seitse poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kompromiss üksteist, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kompromiss kaksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kolmteist, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. Äh, sada viisteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss neliteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada üheksateist poolt, vastu, erapooletud. kontrollime.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 erapooletud tagasi lükatud. kontrollime. hääletamine lõppenud. kakskümmend kaheksa poolthäält, kolmkümmend kaheksa vastuhäält, tagasi lükatud kompromiss kuusteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss üheksateist, kes on poolt vastu erapooletud, vastu võetud, kompromiss kakskümmend, kes on poolt? vastu erapooletud, vastu võetud. sada nelikümmend seitse, kes on poolt? vastu erapooletud, vastu võetud. Äh, sada nelikümmend kaheksa, kes on poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. Äh, sada kuuskümmend kuus, kes on poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kaheksakümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud. kontrollime seda. hääletamine on lõppenud, kolmkümmend viis poolthäält, kolmkümmend üks vastuhäält, see on vastu võetud. kompromiss kakskümmend üks, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada seitsekümmend üks. kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada seitsekümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Äh, sada seitsekümmend neli, ah, siiski TV ka. TV kaksteist kõigepealt, kes on poolt? vastu, erapooletud kontrollime. hääletamine lõppenud. kolmkümmend viis poolthäält, kolmkümmend üks vastuhääl, see on vastu võetud. sada seitsekümmend neli, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud, sada seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja sotsialistid ei osale meie töös mitte ükski sotsialist ei hääletanud praegu. jaa. palun, Sotsiaaldemokraatlik fraktsioon peaks ka meie hääletustes tegelikult osalema. sada seitsekümmend kaheksa, kes on poolt? hääletus on nüüd lõppenud. kolmkümmend neli poolthäält, kolmkümmend vastuhäält, vastu võetud. sada seitsekümmend üheksa, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. TV üksteist soo-, suulise muudatusettepanekuga koos, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kaheksakümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kaheksakümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kaheksakümmend kolm, poolt, erapooletud. kontrollime seda, sada kaheksakümmend kolm läheb kontrollimisele hääletamine on nüüd lõppenud. kolmkümmend kuus poolthäält, kakskümmend üheksa vastuhäält, see on vastu võetud. kompromiss kakskümmend kaks, kes on poolt? vastu erapooletud, vastu võetud. nüüd muudatusettepanek kakssada viisteist. kes on poolt? vastu, erapooletud. kontrollime hääletamine lõppenud kolmkümmend viis poolthäält, kolmkümmend vastuhäält, vastu võetud kakssada seitseteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ma äh, ma äh, ütlen, et jah, kui sotsiaaldemokraadid ei taha hääletada, siis nii on. Te peate hääletusest osa võtma, sellepärast et muidu meil läheb aega lihtsalt nii palju kaotsi. kui te ei taha hääletusel osaleda, siis nii ongi ainult mõned üksikud, tõesti üksikud sotsialistidest kolleegid osalevad äh, ja see tähendab seda, et äh, meil äh, kulub rohkem aega, niisiis palun teie fraktsioon, hääletage ka. kakssada seitseteist, kes on poolt? vastu? erapooletud? kontrollime. hääletamine on nüüd lõppenud kakskümmend seitse poolthäält, kolmkümmend seitse vastuhäält tagasi lükatud. kakssada, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kümme, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada üksteist poolt vastu, kontrollime. hääletamine on lõppenud. kolmkümmend kaks poolthäält, kolmkümmend kolm vastuhäält, tagasi lükatud. kakssada neliteist poolt, vastu, erapooletud kakssada neliteist, kes on poolt? ei, siiski kakssada kaksteist tuleb enne hääletada, kakssada kaksteist, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada neliteist, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada kuusteist poolt. vastu, erapooletud, kontrollime seda. hääletamine on lõppenud kolmkümmend viis poolt, poolthäält kakssada üheksa ja vastuhäält ja nüüd on poolthäält kakssada üheksateist poolt, vastu. erapooletud, tagasi lükatud äh, kakssada üheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kakskümmend suulise muudatusettepanekuga, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend, kes on poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Äh, kakskümmend kolm, kes on poolt? siiski kakskümmend üks ka. kakskümmend üks, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kaks poolt. vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend kolm poolt. vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend neli poolt kas te tahate kontrollida kahtekümmet kolme?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 uskumatum. kakskümmend neli nüüd. ja see eelmine võeti napi, napi hääle enamusega vastu, kuuskümmend üks nelja vastu, nüüd siis äh, kakskümmend neli, kes on poolt? kakskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend viis, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend poolt vastu, erapooletud, vastu võetud kolmkümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend üks poolt, vastu. ei, see ei lange ära. kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. kolmkümmend neli poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend viis poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, üks, kes on poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, kaks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kolm poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, neli ja viis poolt, vastu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 vastu, erapooletud, vastu võetud, viisteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd äh, elektrooniline lõpphääletus Das war's, ne? Abschluss geschlossen mit neun. hääletus on lõppenud, nelikümmend üheksa poolthäält, üksteist vastuhäält. kui ma vaatan olukorda mõnedes teistes komisjonides, siis mulle tundub, et meie siin saame alati võrdlemisi suure häälteenamusega äh, raportid heaks kiidetud ja ma arvan, et see on väga hea märk, see on positiivne märk, see näitab, et ähm, raportööri ja variraportööri direktööride ja koordinaatori, koordinaatorite vahel on väga hea koostöö ja mina usun, et äh, äh, tegelikult on väga hea, et me oma seisukohad suure häälte enamusega saame heaks kiita. ja nüüd liigume edasi. jõuame nüüd mitmeaastase finantsraamistiku äh, läbivaatamise juurde kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend ja räägime siis Euroopa Parlamendi seisukohtadest ja tähelepanekutest äh, selles teemas äh, eelarvekomisjon on vastutav komisjon ja meie komisjonist vastutab selle teema eest Niina Jill ja annangi talle kohe sõna. Thank you, chair, colleagues. suur tänu, kolleegid. arvestades praegust konteksti ja äh, välispoliitilist mõõdet ning äh, mitmeid kriise, on väga oluline, et meie peaksime pingutama selleks, et tõesti ühise tugeva ettepanekuga mitmeaastase finantsraamistiku kohta välja tulla ja ma olen konsulteerinud kolleegidega enne eh, seitsmendat aprilli, siis kohtusin ka erinevate komisjoni talitustega. Eh, tahaksin siiski kiirelt läbi vaadata põhipunktid. Eh, neljas rubriik, mis välistegevust käsitleb Äh, mul oleks hea meel, kui inimesed kuulaksid ka, mida ma räägin. Thank you. Okay. Uh, it's only about money that tegelikult ähm, me räägime ju rahast ja, ja raha ongi kõige tähtsam. nii. Äh, neljas rubriik, äh, ma arvan, et see on valdkond, kus on olnud kõige suurem kriis. meil on, meie kõige, kõige suuremad vajadused on just selles valdkonnas äh, ja ma tahaksin öelda, et ähm, meil on Ukrainaga probleeme, Süüriaga, Liibüaga probleeme ja need ei kao kusagile lähimal ajal. ja ähm, rändekriisi, pagulaskriisi tagajärjed ei kao ka kuhugile ning äh, viimastel kuudel, kui MFF vastu võeti, samuti on näha ka, et looduskatastroofid on sagenenud ja kõik eh, need küsimused jäävad neljanda rubriigi alla. küsimus on ka selles, millised on meie enda poliitilised prioriteedid olnud, näiteks siis, kui me arutasime ja hääletasime arengupoliitikat. me ei saa kuidagi ignoreerida arengumaid, Aafrikat ja samal ajal ähm, me ei tohi vähendada kulutusi rändekriisile, kõigile ähm, nende aladega seotud probleemidele. meie komisjonina ja Euroopa Liit ka oleme lubanud äh, valjuhäälselt ähm, arengupoliitika eesmärke täita ja ma kutsun üles rubriiki neli läbi vaatama, seda tuleb suurendada, nii maksekohustusi kui kulukohustusi tuleb suurendada, nii et me suudaksime oma poliitilisi lubadusi täita. ja tahaksin toonitada ka, et väga tähtis on äh, vastata humanitaarkriisidele ja teha seda paralleelselt arenguabiga ma arvan, et Euroopa Liidu eelarvele on seoses viimaste kriisidega mitmeid eh, ettepanekuid tehtud, on soovitud eh, paindlikkuse mehhanismi tugevdada, sest see ei ole ei mahu ega eh, paindlikkuse suhtes piisav selleks, et kriisidele vastata. ja väga huvitav on muidugi näha, et juba kahe aasta jooksul kulutati paindlikkuse instrument täielikult ära kuidas siis äh, vastata nendele kriisidele, Euroopa Liit on mitmeid ad hoc äh, instrumente loonud Süüria, Aafrika, Kesk-Aafrika Vabariigi jaoks ja ühe fondi ka äh, Türgi jaoks või rahastamisvahendi Türgi jaoks, et lahendada pagulaskriisi. ma tegelikult ei tahagi muud, kui rääkida sellest, et ähm, parlamendi panust ei ole arvestatud nende mehhanismide puhul ja, ja ei ole ka arvestatud nende rahastamisvahendite nõukogu töös, sest tegelikult meie nõuame läbipaistvust ja vastutustunnet. MFF-i läbivaatamisel peame tegema eh, tõsiseid äh, reformi ettepanekuid paindlikkusinstrumentidele ja selleks, et luua niisugune mehhanism, mis tõesti võimaldab meil täiendavaid ressursse mobiliseerida vajaduse korral. arvan ka, et erakorraline rahastamine kriisi puhul ja erakorralistes olukordades eh, peab olema kaetud väljaspool MFF-i lage ja eraldi instrumentidega Äh, ma olen viidanud eraldi sellele võimalusele, et ähm, rubriikide vahel tuleks ka äh, anda võim-, lubada äh, vahendeid üle kanda, praegusel hetkel see ei ole võimalik. ja meie välispoliitika rahastusinstrumenti vahearuanne peaks välja tulema samal ajal, kui me äh, otsime võimalust paremini koordineerida oma tegevust ja vahendeid ning läbivaatamisprotsessis on vaja tulevikus palju rohkem koordineerimist. olen komisjoni valiraportööridega kohtunud ja seal tulid välja äh, kõige olulisemad küsimused, nimelt mida läbivaatamisse kaasata ja me peame olema täpsed, kui me kõneleme nendest probleemidest, et meil on võimalik muudatusettepanekuid teha ja ma tean, et paljud kolleegid kavatsevadki muudatusettepanekuid teha. seega ootan suure huviga kolleegide ettepanekuid selle kohta, mida läbivaatamisse veel võtta. tänan. mikrofon, palun kui nüüd mina ka omalt poolt ühe märkuse võiksin teha, siis ma usun, et äh, Ahvetis äh, Ähm, peaksime meie selle läbivaatamise osas olulist rolli mängima, sellepärast et ähm, me räägime äh, plaanist kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend. Äh, meil on siin konkreetsed ettekujutused, mille, äh, millele tuleb raha kulutada näiteks välispoliitika valdkonnas ja nendega seotud valdkondades, aga raha on nendes valdkondades pigem vähendatud ja juba täna on rahast puudu osaliselt äh, rahastatakse tulevaste aastate arvelt praegusi tegevusi. ja seetõttu on minu arvates vajalik see, et äh, rubriigi äh, nelja lage tuleks tõsta selle ja üleüldiselt tuleks eelarve paindlikkust tugevdada, minu arvates on mõlemad aspektid väga olulised, kui me tahame täita oma rahvusvahelisi kohustusi ja, ja seda järgneva paari aasta jooksul ja see puudutab loomulikult ka pagulasprobleemi põhjuseid, naabruspoliitika tuleb siin ka mängu ja mina arvan, et sellepärast äh, proua äh, raportöör, peaksime me minema väga julgelt äh, edasi, sest et vastasel korral me ei suuda seda probleemi lahendada ja nüüd saab sõna härra Preeda uh,. Merci, president uh,. Uh, tänan, esimees minu kolleeg Arnold Anjean on meie fraktsiooni variraportöör. ta ei saanud kahjuks täna tulla, ta palus, et ma esindaks tema poolt ähm, tema arvamuse, tänades kõigepealt Niina Killi tubli töö eest, ta leiab, et äh, mitmeaastase finantsraamistiku läbivaatamine, vahearanduse esitamine on väga oluline ning see aitab kaasa võtta, eh, vastutusele võtta erimeetmed, mis praegusel hetkel on eriti prioriteetsed ja eriti ei olda nõus raportööriga selles osas, et tuleb üle vaadata neljanda peatüki lagi, et me ei saa, peaks loobuma oma poliitilistest prioriteetidest, et pagulaskriis ja migratsiooniprobleem on äh, samuti, vajavad samuti eritoetus, toetusi, samuti meil on vaja suuremat läbipaistvust. meie fraktsioon jaoks on oluline performance-based budget, omavahendite õige kasutamine, nagu te näete, siin segatakse prantsuse ja inglise keelt. seega eh, me ei saa teha eelarvekomisjoni tööd ära, vaid oma äh, Eh, eh, oma pädevustega piirduda, sooviksin veel rõhutada veel kahte eh, küsimust julgeolekuolukord Euroopa Liidus ning teiseks olemasolevate vahendite paremat ärakasutamist. suur tänu teile. esimehel puudub mikrofon. suur tänu, härra Brok, teile ma olen eelarvekomisjoni liige ja sellega seoses sooviksin jagada ka mõningaid ähm, mõtteid proua Killiga. peame kõigepealt meeles pidama seda, et parlament oli see, kes rõhutas mitmeaastase finantsraamistiku ülevaatamisvajadust selle aasta lõpuks. kui me aga rääkisime sellest, siis äh, polnud me võimelised ette nägema praegust majanduslikku olukorda ega ka rahvusvahelisi väljakutseid, mis sellega kaasas käivad. see kõik on kaasa toonud uut survet eelarvele viimase seitsme aasta jooksul. meil on vaja meenutada endale ka seda, et praegune mitmeaastane finantsraamistik on väiksem kui eelnev eh, kahe tuhande seitsmendast kolmeteistkümnenda aastani ning et see tuleb äh, ümber teha, kui me soovime vastu astuda olemasolevatele väljakutsetele ning järjekindlalt oma poliitikaid ja väärtuseid ähm, edasi toetada. seega arvan, et komisjoni ettepanek äh, konkreetsete meetmete kasutusele võtmiseks, mille eesmärgiks on meie eesmärke saavutada äh, majanduskasvu toetamiseks ja investeeringute suurendamiseks ei tohiks äh, piirduda ainult äh, mitmeaastase finantsraamistiku ülevaatamisega ja seda mitmel põhjusel, eelkõige on meil vaja tugevdada erivahendite äh, kasutamise võimalust, äh, eriti peal, eriti ähm, eriti eelarveridades kaks ja kolm. meil ei ole erilist manööverdamisruumi praegusel hetkel äh, ülemise lävendi osas ning komisjon peab välja tooma äh, nutikaid lahendusi. sellega seoses arvame, et me peame säilitama eelarve erirolli, peame äh, säilitama vahendid ka Süüria ja Aafrika jaoks äh, ning ka Türgi jaoks, selles osas olen ma nõus äh, Äh, ka kolleeg Breda ja härra Donžoniga, meil on vaja paindlikkust ja meil on vaja ka kiiret reaktsiooni. praegune, äh, praegune kaheaastane kriis näitab, et me peame piisavalt kiiresti tegutsema ja et meil peavad olema vahendid eelarves, piisavad vahendid ning peame olema võimelised olukorrale reageerima ning sellega seoses ma tervitan ka dialoogi, mida komisjon, mida komisjoniga on meie raportöör arendanud ning loodetavasti eh, eelarve Euroopa Liidu välistegevuseks, eriti uue Euroopa Liidu strateegia vastuvõtmise osas eh, ei vähene. Eh, see on loodetavasti üks meie prioriteete ning et meie roll olulise globaalse eh, partnerina tugevneb. proua eh, Gina. Thank you, chair uh,. Actually. suur tänu, ütleb proua Kell. Te ütlesite eh, just seda, mida minagi alguses. komisjon tegi ettepaneku vähendada eelarvet MFF-i neljandas rubriigis aga meil on palju suuremad nõudmised samal ajal ja sõnum on siis see, et ja ma arvan, et kõik nõustuvad sellega, et me peame tõhusamalt töötama, me peame täpsemalt prioriteedid paika panema, aga peame ka endale tunnistama, et me ei saa jätkata eh, oma eh, lubaduste andmisega, eh, eriti arengupoliitik-, poliitikas, kui meil ei ole piisavaid vahendeid arengupoliitilised eesmärgid on meie komisjonile väga olulised. nõustun äh, tulemusel rajaneva eelarvestamisega ja ressursside vajalikkusega, millest rääkis van, äh, kolleeg Van Breda ja ma tõesti arvan, et julgeolekuküsimused millega on vaja tegeleda. Äh, et me ei suuda lihtsalt piisavalt nende tähtsust rõhutada, kui meil ei ole vajalikke vahendeid. ja nüüd probleemiks on see, et olemasolevad rahastamisvahendid ei anna meile manööverdamisruumi, kas siis rubriikide vahel või siis äh, äh, ei ole võimalust uusi rahastamisvahendeid luua. tähtis on nüüd äh, paluda, et komisjon tõesti loominguliselt läheneks eelarvestamisele, arvestades kõiki neid väljakutseid, mis meie ees seisavad, kus eelarve on väga pingeline ja kus on tõesti rohkem vahendit vaja. ma arvan, et tuleb leida siiski rohkem raha läbivaatamise käigus just rubriigile neli, vastasel korral on meil väga raske edaspidistele kriisidele vastu seista, ma kujutan ette, et loodusõnnetusi võib veel tulla ja juba sellest ajast peale, kui mina oma dokumendi kallal hakkasin äh, töötama, on äh, mitmeid erakorralisi olukordi tekkinud, meil on palju väljakutseid. tänan! Thank you very much suur aitäh teile, ma teen nüüd ettepaneku kuupäevi muuta. muudatusettepanekute tähtaeg võiks olla varem ja hääletamine ka nädal varem. sest kui ma nüüd eelarvekomisjoni menetlust vaatan, siis peaks nii vara kui võimalik nende, nende äh, äh, tähelepanu kuidagi köitma, et et, et saaks ka omalt poolt mõjutada neid lõpptulemusi. ja miks, miks mitte? poliitika on poliitika, ega meil mingi halduskogu siin ei ole. mina arvan, et tõlkimine on päris, päris tõsine väljakutse e. meil on neli nädalat veel aega, üheksateist aprill on praegu ja me saame ju muudatusettepanekute tähtaega natukene varasemale tõsta. saame ju. siis natuke, äh, siis saame neid asju natukene tagant tõugata ja kiirendada, sest ega raport nii pika ei ole. ja mis siis on? kakskümmend kolm mai ja hääletamine kahekümne kolmandal mail meie komisjonis. püüame niimoodi teha nii et meie raportööril oleks tõesti võimalus äh, eelarvekomisjoni koosoleku ja läbirääkimiste jaoks ka aega pühendada, et oleks kolm nädalat. raportöör ütleb, et äh, mulle öeldi, et väga raske on neid kuupäevi muuta, aga härra Prokk ütleb, et muudame ikka. raportöör ütleb, et kui me hääletame kahekümne kolmandal mail, siis selleks ajaks ei ole meil kõiki tõlkevariante veel ja võib tekkida probleeme. seda teksti kõikides keeltes ei ole veel ja ma kardan, et võib probleeme tekkida. Äh, siis võib keegi lihtsalt vaidlustada meie raporti ja öelda, et meil ei ole kõiki keelevariante. jaa mõnikord on ikkagi põhjendatud natukene kiirem töötamine, bürokraatia ei tohi meid peatada. meil on piisavalt aega tänase päeva ja kahekümne kolmanda mai vahel, rohkem kui neli nädalat. sellega peaks kuidagi ikkagi hakkama saama. meil ei ole vaja praegu veel pikemat tähtaega. et palun küsige erinevate fraktsioonide variraportööridelt, kas nemad ka sellega nõustuvad, sest mina eh, toimetan nii, nagu mulle eh, sekretäriat ütles. ega meie ei saa nüüd ohvrina eh, käituda. härra Preeda, palun. ma tõesti toetan esimehe ettepanekut. noh, ma ei tea, kui vaja, räägime peasekretäriga, kui vaja, siis, siis teeme seda. härra Haavi, palun. suur aitäh. Äh, ma teeksin lihtsalt ettepaneku, meil oli täna hommikul ju koosolek, miks raportöör ei räägi sekretäriaadiga läbi, räägib äh, variraportööriga läbi ja siis äh, lõunaks tuleb oma ettepanekuga välja, meil on äh, teatud taktikalised küsimused praegu kaalul, poliitika äh, mõjutab meid, äh, võtame aega selleks, raportöör räägib läbi ja teatab siis keskpäevaks. ma arvan, et meie komisjonil on võimalus natukene ka survestada administratsiooni, et ta hakkaks natukene kiiremini liigutama. mina olen poliitikast niimoodi aru saanud Then you talk to the, also the other part of administration. It cannot be that me ei saa niimoodi teha, et üks lühikene raport, selle jaoks läheb neli nädalat, ma ei saa aktsepteerida seda. siin tuleb tõesti administratsioonile, sekretariaadile survet avaldada, et nad äh, teeksid tööd. ärge mind val-, valesti mõistke. me peame vähemalt püüdma, sest mina usun, et eelarve läbivaatamise küsimusi on üks kõige olulisemaid üldse, mida me hääletama hakkame sel, sel suvel, sest see mõjutab meie ametis oleku aja kahte ja poolt viimast aastat, mõjutab meie kogu parlamendi tööd poliitikas ja välispoliitikas. see on liiga oluline, et äh, seda mitte arvestada meil on muid küsimusi, mida me saame vahepeal äh, arutada, aga eelarvet tuleb läbi rääkida ja me peame saavutama selle, et tähtaeg lüheneks. muidugi äh, kontrollime sekretäriaadiga ka. raportöör, palun. minul ei ole probleeme tähtaja muutmisega tingimusel et kõik fraktsioonid on rahul sellega. praegusel hetkel meil teisi variraportööre siin ei ole, rohkem kui Rahvapartei, äh, kes siin toetas meid. rahvapartei ütles jah. nii, ja varis, variraportöörid komisjonis otsustavad selle kuupäeva ma ei nõustu päris, me peame tõesti kõik fraktsioonid kaasama, kes siin komisjonis on esindatud. Te võiksite kolleegide suhtes natuke viisakam olla, härra esimees, ütleb raportöör. härra Bashir, ma nõustun teiega, ma arvan, et peaksime natukene asju tagant tõukama. proua Jill, meie probleem on selles, et, et me püüame äh, varasemat kuupäeva saavutada, kui ei saa, siis ei saa, aga meil on kõik põhjused, et tõesti natukene asju kiirendada. minul hääletamisega probleeme ei ole, ütleb raportöör ja esimees ütleb, seda võib hiljem ka rääkida. härra Valeru, palun. For... ma ei ole roheliste variraportöör, aga praegusel hetkel toimub äh, äh finantsinstrumendi uurimine Eh, ja see valmib eh, maikuus, nii et võib-olla peaks ka selle üle vaatama. see on küll täiesti teine teema, aga peaksime sellest kohta küsima härra Pütikoferilt. et eh, ta vastaks, me, annaks meile informatsiooni selle kohta nii vara kui võimalik. et me saaksime selle järgmise kohtumise päevakorda panna loodetavasti annab see, äh, rahuldab see kõiki osapooli äh, ja komisjoni käitumine samuti. nüüd lähme järgmise päevakorrapunkti kakskümmend üks juurde. kas on raportöör? proua de Sarnay, kas ta on siin? jah. Teil on sõna suur tänu teile, härra esimees, selles olulises küsimuses, mis puudutab äh, Schengeni välispiiride äh, tugevdamist, siis äh, seda otsustati möödunud novembris komisjoni poolt pärast Pariisi atendaate ning mina sellega seoses ka koostasin arvamuse. nüüd kontrolli tugevdamine välispiiridel võimaldab äh, sisse viia süvendatud kontrolli meie piiridel ehk siis inimeste ja andmete süvendatud kontrolli. ja see on siis äh, puudutab nii Euroopa Liidu kodanikke kui kolmandate riikide kodanikke ning kui me sellest räägime, siis miks me seda, küsib, must tekib, miks seda äh, Äh, ei, varem ei tehtud, leian, et tegemist on olulise reformiga, mis on väga ajakohane ja asjakohane. Euroopa Liit, kui ta soovib Schengenit säilitada, seda usaldusväärseks muuda äh, ja vaba liikumist võimaldada, peab ta sisse viima toimivad tõhusad kontrollid, nii andmete kui inimeste kontrollid äh, välispiiridel. ning Välisasjade Komisjon esitab äh, Ehm, komisjoni ettepanekule kuus muudatusettepanekut, ehm, üritasin jääda sealjuures meie pädevuse piiridesse ning ehm, loodetavasti on seda võimalik vastu võtta ning loodetavasti hakkab see kiiresti kehtima. ning pakun välja kaks muudatusettepanekut, mis puudutavad viisarežiimi äh, ja põhiõiguste kaitset, laste õiguste kaitset ning muudatusettepanek kolm on suunatud kõigi eurooplaste kaitsele, olgu nad siis eh, Schengeni riikide liikmed või mitte, sellepärast et eh, kaitse ei puuduta ainult Schengeni riikmeid, muudatusettepanek neli puudustab kolmandate riikide äh, Eh, eh, kodanike registreerimine ka Euroopa Liidust väljudes eh, ning muudatusettepanekud viis ja kuus puudutab automaatsuse erandkorralisust ja samas ei tohi see liikumiste sujuvust takistada ja minu muudatusettepanek ütleb, et on väga oluline, et see jääks erandlikuks ning mitte reegliks. on oluline, et riskianalüüs seda äh, õigustaks, see oli mõne sõnaga kokkuvõte sellest reformist, loomulikult tuleb seda vaadata kokkuvõtlikult ning ma rõhutaksin, et kõikides suurtes riikides ja äh, Ehm, on, on tugevad ehm, kontrollid riigipiiridel ja Euroopa Liit peab ehm, selles osas eeskuju järgima. seda, see tähendab ka seda, et peame võimalikult hästi eh, võitlema meie eh, kodanike turvalisuse eest eh, ja seda me hääletasime ka seoses PNR-iga möödunud nädalal, see puudutab ka äh, näiteks terrorikuritegude uurimise harmoneerimist, see puudutab Europoli ja Eurojusti tegevuse koordineerimist ning see kõik peab näitama eelkõige Euroopa Liidu poliitilist tahet ning arvan, et see reform on liialt viivitanud, oleme liialt viivitanud ja loodetavasti äh, see saab rahuldamatuks osaks äh, meie poliitikast. suur tänu, proua Äh, Sarnes fraktsioonide esindajad nüüd äh, härra Freda asendab ja variraportööri, palun. suur tänu teile. Äh, Arno Donjon soovib sõnada, tänada proua varirapor-, proua raportööri ning toetab täielikult komisjoni ettepanekud, mille eesmärgiks on sisejulgeolekut Euroopa Liidus äh, Ähm, parandada ja garanteerides vaba liikumise õigust sealjuures. peame tege-, tegelema välispiiride tugevdamisega ja äh, äh, kaitsma Euroopa Liidu äh, kodanikke. küsimus seal ei ole mitte ainult kodanike vaba liikumine riiki piiride siseselt, vaid ka meie välispiiride kontrollid Äh, tõhustamine. tuleb eelkõige kontrollida süstemaatiliselt, äh, äh, kontrollida Euroopa Liidu liikmeid, mitte kui nad Euroopa Liidust väljuvad, sealjuures kontrollides süstemaatiliselt nende kohta toimuvaid andmeid ja samuti ka Euroopa Liidu kodanikud, kes tulevad tagasi Euroopa Liitu, et kontrollida, et nad ei ole ohuks Euroopa Liidule ning kolmandaks ei tohi sealjuures takistada liikluses ujuvust välispiirides ja loodame, et seda doku-, see dokument võetakse komisjoni poolt võimalikult kiiresti kasutusele. suur tänu, härra Preda. järgmisena saab sõna härra Pitsula Teil on nüüd sõna. suur tänu, ma sooviksin tervitada selle soovituse, selle arvamuse koostamist, mõeldes eh, eh, hiljutiste traagiliste rünnakute peale Belgias ja Pariisis. see näitab, et praegused kontrollid välispiiridel pole piisavad ning eh, see ei ole, nagu ei ole piisav ka äh, infovahetus, eh, mis peaks muutuma kohustuslikuks, et süstemaatiliselt oleks võimalik andmeid ja isikuid eh, kontrollida, kellel peaks olema vabalt õigus liikuda Euroopa Liidu piires, eriti puudutab see välispiiride ületamist. et olla kindlad, et tegemist ei ole inimestega, kes, eh, kes võivad ohustada meie kaaskodanikke. me peaksime kasutama andmeid ja struktureerima neid viisil, mis praegu pole võimalik. dokumente peab tõhusalt kontrollima ja eh, läbi viima piiridel ka eh, kontrolle ja eh, see puudutab ka tehnilisi, tehnoloogilisi ja Äh, muid parandusi, mis tuleb läbi viia selleks, et äh, välispiiridel kontrolli parandada äh, pra-, ning võimekus piiridel peab suurenema, sest olemasolev tehnoloogia ei võimalda näiteks biomeetrilisi andmeid piisavalt hästi kontrollida ja andmeid säilitada uutes süsteemides. see aga võib kaasa tuua kohutavad puudujäägid praegu toimub äh, andmebaaside konsulteerimine väga äh, juhuslikult ja sellega seoses on komisjoni ettepanekud põhjendatud ning ootan edasist koostööd kolleegidega. suur tänu, äh, kolleeg Valera Rohelistest, palun. suur tänu. mulle väga meeldiks kui saavutaksime sellist äh, kontrolli sisse viia, nagu praegu on Taani ja Rootsi vahel, ehkki muidugi meil on ka vaja välis äh, piiridel kontrolle tõhustada, samas inim, inimõigusi, inimväärikust ei tohiks kuidagi ohtu seada. see raport on äh, väga hästi koostatud. me peame looma süsteemi, mis inimväärikust ei äh, haavaks ega inimõigusi ei rikuks. suur tänu, proua Valera. lõpetuseks äh, saab sõna. Epideemias. suur tänu ma toetan muudatusettepanekut, need lõiguvad õiges suunas edasi ja äh, sellega seoses äh, on mõistlik neid toetada, kuid äh, ärgem unustagem, et tegemist on siiski alles teise etapiga. esimene etapp peab mitte võimaldama kõigi nende illegaalsete pagulaste Euroopasse jõudmist. see millega peavad eelkõige tegelema liikmesriigid, kes vastutavad välispiiride kontrolli eest ning eh, kui olukord taas normaliseerub, siis saame kõik need reeglid üle vaadata, sest ilmselgelt eh, me ei hakka kõiki eh, naisi ja lapsi üle kontrollima. me ei soovi sellist situatsiooni, mis inimõiguste seisukohast lähtudes ei ole aktsepteeritav. kõigepealt tuleb olukorda normaliseerida. suur tänu, härra Epitideius. sellega oleme nimekirja sulgenud, võib-olla proua de Sarnes soovib midagi lisada. sooviksin öelda, et mul on hea meel selle üle, et me, meie seisukohad on ühised ja kooskõlas selles olulises küsimuses meie kodanike jaoks. kui soovime Schengenit päästa, siis äh, meil on vaja, et toimuksid süstemaatilised põhjalikud kontrollid välispiiridel, et äh, see äh, vaba liikumist ei takitaks. tegu on tingimusega, et siin ja kui on, on, et kui me sooviks homme Äh, toimivat Schengenit tuleb kontrollida nii inimesi kui ka andmeid ja mul on hea meel nii ühtede kui teiste toetuse üle ja on veel üks küsimus, mis puudutab Euroopa migratsioonipoliitikat, asüülipoliitikat, mis on väga keerulised küsimused, aga eelkõige, eelkõige tugevdagem oma välispiire nii et suur aitäh kõigile ja meie seisukohad on selles olulises küsimuses väga sarnased. suur tänu, oleme kõik teadlikud sellest, et tegemist on väga tähtsa teemaga eh, kõigi kodanike jaoks eh, meie välispiiride pärast ja Schengeni pärast. Eh, arvan, et meie kolleeg libekomisjonis võtab arvesse meie poolt esitatud ettepanekud ja eh, tuleb meeles pidada seda, et muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kahekümne kaheksas aprill eh, meie komisjonis ja hääletus toimub kahekümne neljandal mail. nii et teil on veel eh, umbes kümme päeva tead oma panuse esitamiseks. nii, ja nüüd äh, oleme päevakorrapunkti number kakskümmend üks äh, lõpetanud ja mulle öeldakse, et järgmine päevakorrapunkt äh, ja see on siis äh, päevakorrapunkt kakskümmend kaks Euroopa Liidu India tippkohtumise kohta, sest härra Viigand välisteenistusest ei jõua kohale enne veerand kahteteist. härra Preda soovib midagi öelda sooviksin lihtsalt öelda, et, et äh, meid on tohututelt palju siin kohal. Äh, meid on siin tervelt kuus, parimad kohal jah, aga meid on kõigest kuus. see on põh-, mõistetav põhjalik äh, märkus, nüüd ma teen äh, ettepaneku väikse kohvipausi korraldamiseks ja kohtume siin jälle kell veerand kaksteist. Ladies and gentlemen. lugupeetud daamid ja härrad. meil on olnud siin väike arusaamatus, mõned kolleegid, tundub, et on seetõttu juba lahkunud siit, aga ehk nad tulevad ka tagasi. noh, elame-näeme, igal juhul äh, tahaksin äh, Eh, teile teada anda, et et eh, pärast poolteist aastat pingutusi on nüüd olnud võimalik väl-, välismaale äh, ravile reisida ja ma arvan, et see on hea uudis, kes me äh, oleme siin tööd teinud ja äh, siin on pikalt tehtud tööd, meditsiinikulude eest on juba tasutud äh, ja äh, nüüd äh, ma olen selle eest väga tänulik, et see inimene on saanud Berliini ravile minna. Äh, see on oluline võit inimõiguste valdkonnas, aga nüüd annan äh, ma sõna ilma pikema sissejuhatuseta härra tegevdirektorile Viigandile. suur aitäh, lugupeetud esimees ning äh, idapartnerluse endise juhina, see puudutas ka Venemaad, ähm, äh, äh, pean ma ütlema, et Gabriel äh, Junus äh, on nüüd saanud tõesti ravile Berliini minna ja see on väga hea uudis. Äh, me oleme selliste ja sarnaste teiste juhtumite puhul, näiteks Aserbaidžaani puhul ka pikalt tööd teinud varasemalt, aga nüüd vastutan ma Aasia ja Vaikse ookeani piirkonna küsimuste eest ja ma tahaksin rääkida teile tippkohtumisest, mis meil hiljuti oli kahe tuhande kaheteistkümnendast aastast meil ei ole enam eh, sarnast eh, tippkohtumist olnud eh, ning teie komisjon, Ahveti komisjon on väga huvitatud Euroopa Liidu ja India vahelistest suhetest. ja parlament ja Euroopa Parlamendi delegatsioon suhetes Indiaga on väga palju ära teinud. see tippkohtumine leidis aset vaid nädal pärast kohutavaid terroristlikke rünnakuid Brüsselis Äh, kohtumine toimus siis kolmekümnendal märtsil äh, ja see on äh, andnud uue poliitilise lükke kahepoolsetesse suhetesse. me kõik teame, et need suhted on ääretult olulised, tegemist oli konstruktiivse ja positiivse ähm, tippkohtumisega, kus saavutati tulemusi ja mõlemad osapooled näitasid üles poliitilist tahet kõikehõlmavalt äh, suhet konstruktiivsemaks muuta ja edasi arendada. tulemusi oli vägagi mm, palju, ma toon need hiljem ka esile mm, eraldi, aga ma tahaksin öelda ka seda, et see tippkohtumine leidis aset ebaharilikus raamistikus, sellepärast et äh, härra Juncker ja peaminister Mori olid seal kohal, aga meie poolt oli seal veel ka parlamendi president kohal äh, Äh, ja Euroopa Investeerimispanga president samuti ning ka proua Mogherini India poolelt äh, näiteks äh, tööstus- ja ettevõtlusminister võeti vastu ühine avaldus, mis näitab, et me tahame paljudes valdkondades koostööd tõhustada ning et me tahame peaminister Moodi ja India uue valitsuse ähm, eesmärke ja tegevusi toetada, nad tahavad kaasajastada riiki ja viia läbi reforme ja me tahame eh, need tegevused eh, lõimida oma tegevuskavaga. Eh, selleks, et edendada majanduskasvu ja innovatsiooni tulevikku vaatav eh, teemade määratlemine eh, oli ära toodud eh, kahe tuhande kahekümnenda aasta ühistegevuskavas, kus on ära toodud konkreetsed algatused. ja seal on ära toodud siis meie ühised tegevused järgneva viie aasta jooksul ja siinkohal on oluliseks asjaks see, et me tagame selle, et me mõlemal poolelt äh, tegutseme selle nimel, et reaalselt need erinevad tegevused ellu rakendada. me leppisime kokku ka ühisdeklaratsioonis äh, võitlemaks terrorismi vastu, äh, näidates, et me seisame külg külje kõrval ähm, terrorismivastases võitluses. ma tahaksin teile ka öelda, et üks India kodanik hukkus terrorirünnakutes Brüsselis toimus ka läbimurre, kirjutati alla mobiilsuse ja rände ühise tegevuskavale, äh, mis on väga oluline, võttes arvesse pagulaskriisi ja üleilmseid rändevoogusid. lisaks sellele jõuti üksmeelele ka selles osas, mis puudutab äh, äh, diplomaatiliste passide omanike viisavabastust ja tagasisaatmisküsimustes samuti tippkohtumise tulemusteks olid ka veepartnerlus ähm, kokkulepe, kus me kaasame rohkem osapooli, kaasa arvatud ettevõtlusvaldkonnas, selleks, et veehalduse küsimustes tööd teha, eriti just Kangese jõe deltas ja, ja teiste jõgede kontekstis ka. me teeme äh, töö, me leppisime kokku ka äh, Äh, puhta energia ja kliima ühisdeklaratsioonis, äh, mis keskendub koostööle ja Pariisi äh, leppe ellurakendamisele. aga räägib ka konkreetsetest sammudest, mida on vaja astuda üle kogu riigi selleks, et liikuda taastuvenergia kasutamise suunal ja selleks, et vähendada heitmeid. president Hoiul oli seal ka siis, kui kirjutati alla äh, Äh, esimesele neljasaja viiekümne miljonile, äh, miljonisele laenule Euroopa Investeerimispangalt. Euroopa Investeerimispank avab ka New Delhis oma harukontori äh, koos meie delegatsiooniga selleks, et oma nähtavust suurendada. me lootsime ka, et meil saab olema läbimurre vabakaubandusleppe osas aga eh, juhid eh, ei eh, suutnud veel läbirääkimisi taas alustada, vaatamata enne tippkohtumist toimunud põhjalikele aruteludele, kuid pühendumus on olemas selleks, et teha tööd nende läbirääkimiste taaskäivitamiseks tulevikus, lepiti kokku, et nüüd tegeletakse selle teemaga ministrite tasandil, selleks, et vaadata, kus oleks võimalik tagada suurem paindlikkus ning et siis G kahekümne raames Hiinas eh, septembris eh, uuesti kokku tulla ja loodetavasti siis edasi liikuda mõlemale osapoolele sai selgeks see, et äh, paindlikkust on vaja äh, suuremal määral ja seda mõlemad pooled selleks, et komistuskividest üle saada. mis puudutab tegelikke läbirääkimisi, äh, siis esmajoones keskenduti terrorismile, küsimusele, sellele, et tegemist on ülemise ohuga ja sellele, kuidas suurendada koostööd, ka mitmepoolset koostööd, arutati ka India naabrusküsimusi, Pakistani küsimusi, küsimust näiteks äh, ja äh, India äh, saab oma poolt selles teemas ka palju ära teha, aga lisaks sellele räägiti ka Ukrainaga seonduvast ja Euroopa lõunanaabritest. räägite ka inimõigustest ja sotsiaalsetest õigutest, soolisest võrdõiguslikkusest ja diskrimineerimise keelust. Äh, suurimate maailma demokraatiate pühendumusest ähm, inimõigustele äh, räägiti, need kinnitati uuesti ning koostöö rahvusvahelistes foorumites kindlasti edeneb ja paraneb. me loodame, et äh, sellise tulemuse praktiline ellurakendamine saab olema tulevikus ka veelgi parem. siis Euroopa Liidu India vaheline inimõiguste dialoog oli ka üks aspekt. ma tean, et Äh, mitmed saadikud on äh, ähm, jälginud arutelusid äh, Itaalia mere küsimustes, jah, ka tippkohtumisel räägiti sellest teemast ning see on ka ühises tippkohtumise avalduses ära toodud. seal räägitakse mõlema poole vajadustest lisaks sellele selles ühisavalduses viidatakse ka Eesti ja Ühendkuningriigi laevakaitsjate küsimusele. Neid küsimusi kindlasti tõstatatakse ka tulevikus aruteludes Indiaga ja läbirääkimistes Indiaga ja Itaalia mereväelaste küsimuses on tegemist arbitraažimenetlusega, mis on nüüd esimesi tulemusi andnud üleüldiselt võib öelda, et valitses selge soov edasi liikuda selleks, et süvendada suhteid ja tagada konkreetseid tulemusi Äh, ja vastata mõlema poole ärikeskkonna ootustele ja vajadustele ning laiapõhjaline äh, tegevuskava ellu rakendada. ja Euroopa Parlamendi roll on siinkohal väga oluline, tagamaks, et äh, sellele teemale pühendatakse piisavalt poliitilist tähelepanu ja et mõlemad parlamendid toetaksid seda mm, protsessi ja härra Schulz, Euroopa Parlamendi president, ütles, et ta läheb varsti taas Indiasse ja ühisavalduses äh, on ka ära toodud äh, äh, tihe koostöö ja selle vajadus mõlema poole parlamentide vahel. president Schulz ja peaminister Moodi leppisid selles juba ka kokku ja ma loodan, et Euroopa Parlamendi India suhete delegatsioon saab varsti India poolelt ka võrdväärse partneri, et selle teemaga oleks võimalik paremini edasi liikuda. me ootame ja loodame teie tulevasele toele selles vallas selleks, et Äh, töötada korrektselt ja võimalikult ambitsioonikalt välja äh, see dialoog ja koostöö, aitäh! Thank you! Yeah, Jeffrey, go. Dear me. Um... suur tänu, ütleb Jeffrey van Orden. Äh, loomulikult meil on väga hea meel, et Äh, tippkohtumine aset leidis, äh, üle nelja aasta oli see esimene selline kohtumine ja ma arvan, et äh, ilmselt selle kommünikee, see teatis on natukene pikem isegi kui see kohtumine, ma saan aru, et see oli üsna lühike kohtumine, aga toimus töölõuna või töö õhtusöök ja Euroopa Parlamendi president ka ühines kohalolijatega seal. enne pärast suvevaheaega oli meil suurepärane võimalus kohtuda mitmete parlamendisaadikutega ja Bel-, äh, Belgia parlamendisaadikutega, kes olid eriti huvitatud Indiast ja peaminister Moodiga ja me isegi veetsime nelikümmend viis minutit temaga enne, kui siis ta läks tippkohtumisele ja selle kohtumise, meie kohtumise käigus ta rõhutas mitmeid küsimusi, mis on ka meie mureküsimused, lootus äh, vabakaubanduse lepingu edasiarenemisele. Äh, väga paljud meist lootsid, et see muutubki tippkohtumise keskseks teemaks, aga äh, kahjuks ei toimunud mingit edasiminekut ja peaminister samas siiski väljendas soovi äh, vabakaubanduslepinguga edasi minna. Äh, huvitav on muidugi teada ka seda, et üks meie kolleegidest proovis ka teda provotseerida, äh, küsides, mis ta arvab Ühendkuningriigi referendumist, aga siis ta keeldus vastamast sellele ja ütles, et see on Ühendkuningriigi või Briti elanike enda otsustada. ja nüüd äh, referendum tegelikult alates kahe tuhande kolmeteistkümnendast aastast on kaubanduslepingu äh, teema ummikus ja ilmselt tippkohtumisel ei räägitud ei selle lepingu sisust ega ka äh, tähtaegadest. muidugi, mõlemad osapooled peavad jõupingutusi tegema, aga ma arvan, et peaks mingisugune äh, pidevuskava siiski olema mingi, mingi tabel, kust oleks näha, et millises valdkonnas kumbki pool on edasi läinud? edasiminekut on vaja mitmes valdkonnas ja tõesti, peab ütlema, et see valmistas meile suurt pettumust, et midagi ei toimunud ja nüüd äh, Loksaaba ja meie parlamendi suhetest. Äh, selles suhtes on küll äh, palju ära tehtud, delegatsioon Indias äh, edastas meie presidendi kutse India parlamendi presidendile tulla siia ja meie äh, Martin Schulz siis äh, külastab Indiat suvel. see on päris hea, et suhted arenevad ja nüüd jällegi äh, kui ma äh, teema kokku võtan, siis meile valmistas pettumust äh, vabakaubanduslepingu seis. meie suhted on ikkagi väga head ja ma loodan, et see teema areneb edasi. tänan. kas te lubate minul kõnelda? ütleb Niina Kill. ma arvan, et äh, palju ka Jeffrey öeldust võib nõustuda eriti seoses vabakaubanduslepinguga. mulle tundub, et, et on vaja edasi minna. tegelikult on juba tähelepanuväärne see, et tippkohtumine aset leidis pärast, pärast nelja aastat. see on strateegilise tähtsusega äh, kohtumine ja ma tervitan ka seda, et järgmise viie aasta tegevuskava äh, on nüüd välja töötatud energia, äh, terrorismivastase võitluse, keskkonnaküsimustes väga oluline on nüüd mõelda äh, nendele arengutele laiemas kontekstis ja mõelda, äh, äh, mis hakkab toimuma tulevikus, mitte ainult paarile teemale keskenduda. India kindlasti mängib majanduses, maailma majanduses väga suurt rolli tulevikus ja võib-olla peaks rohkem investeerima meie suhetesse. väga kahju, et ähm, pärast tippkohtumist ei toimunud parlamendis pressikonverentsi, ma tõesti ei mõista, miks see nii läks. usun, et mõlemale poolele on tähtis, et me kõneleme sellest, milline on meie suhete väärtus. Euroopa Liidu on väga hea delegatsioon Delis ja, ja nii edasi, aga meid kui institutsiooni ei ole eriti palju näha seetõttu peaksime rohkem ära teha selleks, et, et tõsta Indias geopoliitilist teadlikkust meie kohta. tippkohtumine oli hea, väga hea oli delegatsiooni avamine, aga äh, arvestades seda, et India ei ole FP seitsmes enam, võib-olla peaks midagi äh, rohkemat tegema. üks Euroopa Parlamendi olulisi eh, algatusi EVTC eh, e raames suletakse samuti võib-olla midagi peaks ära tegema, et meie väikeettevõtted, keskmised ettevõtted saaksid siiski tutvuda e-, ettevõtlusvõimalustega Indias pettumust avaldav oli ka see, et 5G koostöölepingu kohta ei toimunud midagi, ei läinud arutelu edasi. Hiinal, Lõuna-Korea, Brasiiliaga tuleb koostööd teha ja tegemist on siiski kokkulangevusega ka meie digitaalagendaga. Euroopa Liidu digitaalagendal on suur potentsiaal, isegi ilma selle kohtumiseta räägitakse sellest, mida enamat saaks teha, mida India saaks digitaal-India kava raames ära teha rohkem. see olevat ka Indias väga, väga tähtis prioriteet. ja nüüd tahaksin teada, kas on mingisugune jätkukohtumiste kava ette nähtud, arvestades seda, et neli aastat oli vahepeal paus meie tippkohtumistel lootsime, et see tippkohtumine viib millegi regulaarsema või mingisuguse regulaarsema kohtumiste, äh, kohtu, regulaarsemate kohtumisteni. tänan. suur aitäh. ma ei taha pikalt teha, ütleb härra Peterle, sest et eelkõnelejad on juba pra-, peaaegu kõik ära rääkinud, see oli vajalik. no ma olen natukene mures meie suhete dünaamika pärast. Äh, ma ei ole päris rahutu, sest ma olen juba näinud, et teatud edu on saavutatud, aga siiski Euroopa Liidu India suhete potentsiaal on täiesti erakordne nii Euroopa Liidu jaoks tervikuna kui ka liikmesriikide jaoks, kes tunduvad olevat järjest rohkem huvitatud koostööst Indiaga. seega eh, ma näen, et meie suhetes on arenguruumi ja ma ei kõnele sellest sugugi esimest korda, olen sellest Äh, ka Pariisi konverentsi kontekstis rääkinud. Euroopa Liit võiks palju rohkem ära teha näiteks majanduse rohestamisel, just India majas, majanduse rohestamisel, arvan, et India mängib väga olulist rolli Pariisi eesmärkide saavutamisel, seega äh, mulle valmistab suurt rahuldust, et suhetes on toimunud arenguid ning rahandust valmistab ka investeerimispanga büroo avamine New Delhis. ma olen väga rahul sellega, et niisugune koostöövõimalus on tekkinud ja äh, usun, et äh, tulevik on veelgi palju tõotavam. tänan. mikrofon. I just wanted to start to support Mrs Jill siin just avaldada toetust proua Žillile, aga ta juba läks minema. nii et äh, pean talle kirjalikult saatma vastuse. ja võib-olla nüüd saab sõna proua härra Viigand. kuna, kuna äh, see küsimus oli üldsusele huvitav, siis ma samuti reageerin tema küsimusele, te võite talle edastada minu vastuse. see puudutas avalikku teenistust. kõigepealt äh, Hanna Van Ordeni äh, pettumuse väljendus, meie oleme ka pettunud, soovime, et kaubandus, vabakaubandusläbirääkimised äh, läheks tagasi esimesse vooru üheksa aastat pärast läbirääkimiste algust ja kolm aastat pärast seda, kui need takerdusid, oli aeg võib-olla pisut liialt lühike. me eh, eh, olime pea, meil oli siis eh, pea läbirääkijate ja tege- ja kaubandus peadirektoraadi esimehe ettepanekud, et erimeelsustest üle saada. poliitiline tahe igatahes on olemas äh, ning äh, selle tippkohtumisega on ka pisut äh, liikumist juurde tekkinud, kuid India soovib väga ettevaatlikult tegutseda. Nad kardavad kiiret liberaliseerimist ja meie lähenemine on väga laiapõhjaline, puudutab ka investeeringuid äh, ning on seotud äh, struktuuriliste aspektideta. ja me soovime siis klassikalist äh, liberaliseerimist, mis vabakaubanduslepingutega kaasa käib ja me soovime palju laiapõhjalisemast lähenemist õigetes tasakaalus ning nagu te teate, meie jaoks on olulised näiteks autod, autoosad, nende poolt on oluline piisavat äh, ligipääsu teenuseosutajatele meie tööturule ning äh, see äh,, need on kaks kõige olulisemat küsimust äh, ma olen põh-, piisavalt optimistlik, et on vaja lihtsalt aega ja jõupingutusi selle küsimuse lahendamiseks, et äh, G kahekümne kohtumisel võidaks äh, saata õigeid signaale, et, äh, et läbirääkimised hakkaks uuesti edasi liikuma. see on siis see ajakava mille juures tuleb leida õiged valemid ning potentsiaal on kahtlemata võimas, sest äh, riik liigub kiiresti edasi, majanduse areng on väga kiire ja äh, turuvõimalused on seal väga olulised, mis puudutab proua Tšilli poolt öeldud, siis pressikonverentsi mittekorraldamine oli seotud sellest, et India soovis pressikonverentsi ilma küsimusteta. sellega võis olla, siis võis olla seotud kiire ajakavaga. Nad soovisid, eh, üheaegselt oli Euroopa Liidu eh, tippkohtumisel samuti kohtuda India kodanikega siin ning edasi äh, liikuda Washingtoni tuumatippkohtumisele, aga ühesõnaga meiega see ei, meie jaoks ei olnud aktsepteeritav, seega pressikonverentsi ei toimunud. ja mis puudutab nähtavust, siis see peaks olema meie tegevuste jaoks, äh, peaks olema oluline, meie tegevus peab muutuma läbipaistvamaks äh, ning peame minema kaugemale veel kui pressikonverentsist kasutama kaasaegse kommunikatsiooni võimalusi, samuti rääkis proua Jill Euroopa, Euroopa Tehnoloogiakeskusest. see tehnoloogiakeskus ei kavatse uksi sulgeda, vaid on aktiivselt kaasatud meie veehaldusküsimustega ja deklaratsiooni elurakendamisega. Euroopa jälgib, kuidas äh, meie projektid tule-, pärast, hilisemal perioodil on jätkusuutlikud ja praegusel hetkel on äh, tegemist projektidega, mis äh, peaks olema siis ise äh, võimelised, mis peaks olema jätkusuutlikud. Hm. ning äh, Eh, mis puudutab nüüd Rebitellit, siis ta oli minevikus eh, pettunud, et nad potentsiaali piisavalt ei kasutanud, eh, ta on nüüd ka rahul sellega, et me oleme nüüd jälle võimelised edasi liikuma ning meil on poliitilist tahet, et koostööd teha, see suhted ei ole mitte lihtsad. ja praegusel hetkel ollakse märkimisväärselt rohkem teadlikud olukorrast ja meil on vaja eh, kasutada kõiki oma võimalusi, praegusel hetkel on see test ka meie poliitilisele tahtele ka India poole pealt, et eh, üle saada bürokraatlikest raskustest. jah suur tänu, võtab esimees ilma mikrofonita. kas keegi soovib midagi veel öelda, keegi ei soovi midagi öelda, siis võib öelda, et ma äh, olen nõus sellega, mida te ütlesite. Äh, India peaks olema äh, olulisemal kohal meie agendas poliitilistel põhjustel ja majanduslikel põhjustel sest äh, Hiina ei kavatse muuta õigusriigi demokraatia küsimustes äh, muudatusi, aga Indial on see eelis olemas ja sellega seoses äh, arvan, et pikas perspektiivis ja arvan, et peaks näitama üles rohkem poliitilist tahet. ja loodan, et aitate meil seda tähtsamale päevakorra äh, kohale nihutada, aitäh teile, suur tänu. kohtumine on lõppenud, näeme kell kolm. Thank you.